kinnitan meie pühendumust nende teemade käsitlemisele Iraaniga avalikult ja eraviisiliselt. enne kui meil on täielik selgus ja selle ulatuse kohta ja, eh, ja kui on tuvastatud ka need, kes eh, vägivalla eest vastutusele võetakse vastates mõningatele konkreetsetele küsimustele, mis on tõstatatud toetus on või on takistanud Euroopa Liitu keskendumast muudele te teemadele selle leppe puhul. see ei vasta tõele, me oleme aktiivselt pidanud äh, ausat äh, dialoogi Iraaniga kõigil teemadel, kasutades äh, Euroopa Liidu meetmeid, sealhulgas ka inimõiguste rikkumiste puhul me ei usu, et me võiksime olla paremas olukorras, kui me käsitleksime neid e, ilma selle leppeta ja ma võin teile kinnitada, et e, see lepe oli kõigepealt paika pandud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga ning eh, Euro ÜRO Julgeolekunõukogu võttis eh, selle leppe vastu, selle Iraani tuumaleppe ja tegemist on olulise teemaga selle piirkonna ja maailma julgeolekule. keegi ei taha tuumavõidurelvastumist selles piirkonnas ja keegi ei ole suutnud ka välja tulla rahumeelse viisiga tagamaks Äh, selle, et Iraan ei töötaks välja tuumarelva. seda öeldes meil on olnud mitmetel juhtudel alates kaks tuhat üheksateist aasta juunist väljendada oma muret Iraani taganemisest oma kohustustest ja me jätkame äh, sellest, see, selle leppe täieliku täitmise eest seismist, me anname oma parima selleks, et Iraani tuumaleppest kinni peetaks. mõned ütlevad, et me suhtume liiga leebelt Iraani. ei saa öelda, et kõik on rahul, räägime nüüd päris teemadest, kas me oleme liiga leebed Iraani suhtes? mina ei usu nii Euroopa Liidul on mitmed sanktsioonid endiselt paigas kõigepealt äh, äh, need Iraani tuumaleppe meetmed, teiseks inimõiguste rikkumistega seotud sanktsioonid, kaheksakümmend kolm isikut ja üksust, sealhulgast on keelatud ka teatud äh, seadmete sissetoomine Iraani, mis võimaldavad jälgida telekommunikatsiooniseadmeid sest kui tekitada häireid netis, siis tehakse seda äh, väga keeruliste telekomiseadmetega. ning kolmandat tüüpi sanktsioonid puudutavad äh, Süüriaga seonduvat. me seega ei ole me ei liiga leebed ega ka liiga karmid, me teeme, mis vaja ja ma arvan, et te kindlasti mõistate, et Iraani tuumalepe on meie jaoks oluline, aga see ei takista meid äh, karmi seisukohta võtma teemadel, me, me puhul, mis me näeme äh, Iraanis toimumas. see puudutab äh, protestidega seonduvaga ja inimõiguste rikkumisega äh, praegusel hetkel ei ole ettepanekuid äh, täiendavate äh, ettepanekute osas inimõiguste olukorra iga-aastane analüüs on toimumas ja praegusel hetkel on meil vastavad sanktsioonid äh, paigas. nagu öeldud, siis need puudutavad kaheksakümmend kolme isikut ja üksust Iraanis, tegemist on keerulise küsimusega, me jätkame tööd sellel osas, me kasutame oma diplomaatilist võimekust, see on väga oluline meie julgeolekuks ja teisest küljest on oluline seista inimõiguste eest Iraanis ja mujal, äh, sanktsioonid, diplomaatiline surve ja püsiv inimõigustest kinnipidamise nõue. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud juhataja, see on olnud väga intensiivne äh, istung, ähm, see on olnud minu esimene äh, uues rollis ja sooviksin tänada teid kõiki oma sõnavõttude eest, toetuse eest. ma tean, et kõik ei näe asju samal viisil. meil on erinevaid lähenemisi, erinevaid arusaami äh, toimuva osas ja me peame sellega hakkama saama täna rääkisime me neljast keerulisest teemast. aitäh teile panuse eest ja aitäh toetuse eest. suur tänu. tahaksin teid teavitada, et arutelu lõpuks on meil kuus resolutsiooni ettepanekut ja see arutelu on lõppenud, homme toimub äh, vastav hääletus. ja lisaks sooviksin teid teavitada sellest, et Rahvapartei on teavitanud äh, parlamendi presidenti muudatusest äh, komisjonides ja delegatsioonides. uued liikmed on äh, lisatud äh, selle istungjärgu protokolli ja need hakka-, nende volitused hakkavad äh, kehtima praegusest hetkest, kui nendest on saadikud teavitatud. ehk siis praegusest. suur tänu ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on äh, Nõukogu Komisjoni avaldused Euroopa Liidu strateegia, mille eesmärgiks on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas. ja sooviksin anda nüüd sõna nõukogu nimel proua Tuppuraisele. palun lugupeetud proua juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud. naiste ja tüdrukute õigused ning sooline võrdõiguslikkus on olnud põhilised läbivad prioriteedid Soome eesistumise ajal arengukoostöö raames, lähtudes õigustepõhise eh, lähenemisest, mis puudutab nii seksuaal- kui reproduktiivtervist me võtame oma panust tõsiselt, lähtudes Euroopa konsensusest, mis puudutavad kestliku arengu eesmärke, töötada partneritega selleks, et välistada kõik tüüpi seksuaalsed ja soopõhised eh, vägivalla ja, ja muud tegevused ja eriti, eh, mis puudutab naiste suguelungite moonutamist. Euroopa Liit ja liikmesriigid on pidevalt näidanud üles oma panustamist mitmetel tasanditel naiste ja tüdrukute õiguste ja võrdõiguslikkuse eest seismisel. ühine Euroopa Liidu ÜRO algatus lõpetada vägivald naiste ja tüdrukute vastu on selle kohta suurepärane näide. Su-, tohutu jõupingutus soolise võrdõiguse nimel selleks, et naisi võimestada, mis oleks eeltingimus äh, kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Aafrikas on see algatus käsitlenud seksuaalset ja soopõhist vägivalda, naiste abielusid, naiste suguelundite moonutamist ning eh, õigust eh, reproduktiivtervise, tervishoiule kohtumine, mille viisid läbi Taani, Keenia ja ühendus Nairobis olid äh, oma pingutustes väga edukad, kus nii era- kui äh, avalikud algatused panast-, panustasid ja kinnitati ka jõupingutusi saa-, jõuda äh, nulltolerantsile kaks tuhat kolmkümmend aastaks naiste suguelundite moonutamise osas, arvestades kaks tuhat kolmkümmend aasta kestliku arengu eesmärke meie saavutused ja juhtroll on tõelised, aga me peame jätkama survestamist, kuna, kuni oleme suutnud saavutada selle nulltolerantsi kahjulike tavade osas naiste ja tüdrukute suhtes. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud juhataja, ÜRO on kuuenda veebruari nimetanud rahvusvaheliseks nulltolerantsi päevaks naiste suguelundite moonutamise osas ning sel ajal analüüsib Euroopa Komisjon nagu iga aasta jõupingutusi selles valdkonnas ja jääme ootama seda raportit. samuti ootame huviga ka komisjoni ettepanekut uuendada Euroopa Liidu strateegilist panust soolise võrdõigusliku teemal, mis kaotab kehtivuse selle kuu lõpus. loodetavasti puudutab see Euroopa Liidu strateegiat naiste suguelundite moonutamise lõpetamist kogu maailmas igaveseks. ja enne lõpetamist tahaksin öelda, et kahjuks suur hulk naisi Euroopa Liidus elavad äh, igaveste äh, tagajärgedega tänu suguelundite moonutamisele või äh, selles ohus me ei tohi kõrvale jätta oma saavutusi, aga peame ka mõistma, et me peame tegema Euroopas enam selleks, et rakendada rahvusvahelist õigust, tagada tugiteenused ja Äh, tegeleda ka vastavate kogukondadega, keda see puudutab. ma olen kindel, et meie jätkuva koostöö tulemusel suudame tagada täiendavad saavutused Euroopa Liidus ja kogu maailmas. suur tänu selle tähtsa arutelu eest! suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Tali, palun. suur aitäh! ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest äh, et äh, see oluline küsimus äh, täna päevakorda läks, tänan ka Soome valitsust äh, nende pingutuste eest soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. see teema on minule väga oluline. ma olen otsustanud teha kõik, mis minu võimuses, et see jõledus välja juurida, see, need kohutavad kannatused, eh, mida peavad taluma mm, sajad tuhanded eh, tüdrukud ja naised eh, ka praegu, kui me omavahel räägime. oluline on võitleme selle inimõiguste reegi rikkumise vastu, naiste õiguste rikkumise vastu, laste õiguste rikkumise vastu Euroopa Liidu ja ÜRO programmid naiste ja tüdrukute vastase vägivalla välja e, juurimiseks on saanud ka rahalist toetust saja miljoni euro ulatuses. praegune projekt soovib kaitsta kõiki tüdrukuid ja kõiki naisi. praegused Euroopa projektid, erinevates Euroopa, Aafrika riikides ning Euroopa toetus UNICEF-i Eh, eh, pro-, programmidele, mis võitlevad eh, suguelundite moonutamise vastu, on saanud, jõudnud üle viie poole miljoni naiseni, kes on saanud erinevaid teenuseid, teavitust ja abi. see programm ka toetas kodanikuliikumisi, toetades eri, kolme tuhandet erinevat kodukon-, kogukonda, mis esindavad kaheksat ja poolt miljonit isikut äh, Eh, mis, eh, eh, mille tulemusena tehti ka avalik avaldus selle tava, sellest tavast loobumiseks. teame, et ka Euroopas elab umbes pool miljonit naist, kes on pidanud üle elama suguelundite moonutamise. Euroopa Liit tegeleb ka teavitustööga naiste genitaalide moonutamise küsimuses, kõigis Euroopa liikmesriikides on see kuulutatud kuriteoks, kriminaalkuriteoks, samuti on ohvrite toetuse ehm, meetmed sisse viidud Euroopa äh, direktiividesse, näiteks ohvrikaitse direktiivi. seda katab ka Euroopa Liidu asüüliseadus. oleme äh, endiselt, äh, toetame endiselt finantseerimist projektide Eh, jaoks, eh, mis eh, on, võitlevad soolise vägivalla ja naiste suguelu endite moodu-, moonutamise vastu ning selleks on kasutusele võetud viimastel aast-, viimasel aastal neli koma viis miljonit eurot. peame tegema rohkem selleks, et üle äh, Eh, eh, eeldatavate kahesaja miljoni naise ei pea suguelundide moonutamist üle eh, elama. sooline mm, vägivald ja selle vastu võitlemine eh, on eh, meie komisjoni keskseks eesmärgiks järgmise viie aasta jooksul pühenduna eh, selle vägivalla vastu võitlemisele ja olen veendunud, et ma võin toetuda Euroopa Parlamendi toetusele selles valdkonnas. meie tugev soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mille võtame vastu kahe tuhande kahekümnenda, kahekümnendal aastal, võtame sealjuures vastu mitmesugused jõulised meetmed, muuhulgas ka meetmed suguelundide moonutamise vastu. tegeleme selle küsimusega erinevatest rakurssidest lähtudes erinevate valdkondadega seoses. usun, et saame selle Eh, osas eh, tegeleda ka viie prioriteetse valdkonnaga, mis eh, toodi esile komisjoni teatises kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mis puudutasid naiste sugulandade moonutamise vastast võitlust, mis puudutab siis andmete ja info edastamist, kaitset, süüdlaste kohtu alla andmist ning genitaalide moonutamise vastast võitlust üle kogu maailma see võitlus on raudamatu osa meie eh, välispoliitikast. peame tegema koostööd oma rahvusvaheliste partneritega üle kogu maailma, et eh, toetada Euroopa eh, ja ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke. Euroopa Parlamendil on siin oluline roll mängida oma poliitiliste võrgustike tugevdamiseks kogu maailmas. peame tunnistama, et tegemist on väga keerulise küsimusega sellega käivad kaasas mitmesugused e üldised küsimused nagu inimõigused, naiste õigused, naiste õigus eh, kehalisele puutumatusele, soolise väg-, soopõhise vägivalla vastu võitlemine ja õigus haridusele. seega me peame koostööd tegema eh, ohvritega, kogukondadega, ekspertidega, neid sealjuures jõustades ilma eh, eelarvamusteta peame suutma ära hoida stigmatiseerimisest, rassismist ja ksenofoobiast. me ei, peame selle asemel põhinema päästamisele, koostööle ja dialoogile. peame kaasama kõik osapooled kõikidel tasanditel poliitiliste dialoogide läbi toetades sealjuures meditsiinitöötajaid, äh, samuti usujuhte, kogukonnajuhte äh, ning äh, perekondi. ootan teiega mõttevahetust ning edasisele koostööle meie mm, tulevastel tööaastatel. <coughs> és akkor most az európai néppárt képviselőcsoportja nevében fitzgerald képviselő asszonyé a szó. ja nüüd rahvapartei nimel äh, proua fitzgerald. Uh, täna äh, on väga palju ära öeldud juba komisjoni ja nõukogu esindajate äh, poolt. naiste suguelundite moodustamine, äh, sellest on räägitud kui kultuurist, traditsioonist või isegi meditsiinilisest protseduurist, kuid see on tegelikult äh, rünnak, vägivald, äh, jõhker vägivald naiste vastu, mille äh, tagajärjeks on vigastused, mis vigastavad naisi ähm, täiesti tagasipöördumatult Eh, ÜRO eh, on hinnanud, et kakssada miljonit naist eh, ja tüdrukud on pidanud selle ülema kolmekümnes riigis, see on esialgne hinnang väga paljudest juhtumitest ei teatata kunagi. kui mõtleme selle peale, siis mõeldakse eelkõige Aafrika peale kus, kus üheksakümmend protsenti naistest on pidanud selle üle elama, kuuskümmend viis protsenti Etioopia naistest Äh, on pidanud selle üle elama, kuid seda juhtub ka Indoneesias, Malaisias ja mujal. mida äh, me ütleks, kui tegemist oleks meie ema, õe äh, või tütrega, me oleks nördinud, me oleks vihased, me peame rääkima nende naiste eest, kes ise rääkida ei saa, peame Eh, töötama selle nimel, et Istanbuli konventsiooni eh, ellu viidaks, see suguelundite moonutamine on vägivald naiste vastu ning peame tegema, kasutama kõiki võimalusi, et see välja juurida, kuidas seda teha, see peab olema tõsine eh, eesmärk, peame sellele pühenduma, meil on vaja poliitilist juhtimist kõikjalt kogu maailmast, nii naiste kui meeste poolt, peame osa, peame välja töötama mitmetasandulise lähenemise kogukondade ja perekondadega. UNICEF leidis, et et enamus tüdrukutest ja naistest e, e, e, arvavad, et suguelundite moonutamine peab lõppema. peame selliseid ka peame sarnase mõtteviisiga inimesi leidma, näiteks Iirimaa e, e, e, üks Iirimaa esindaja töötab Somaalias suguelundite moonutamise vastu, tegemist on kuriteoga, peame tegema kõik oma võimuluses, et see välja juurida. nüüd järgnevalt proua Naisli, sotsiaaldemokraadid ikkagi ja jälle on naiste keha võitlusväli igas kultuuris, igas religioonis, igal kontinendil ja igal ajastul. ning ikka naise keha on see, mille kallale asutakse. kuidas on võimalik seda selgitada? tuletagem meelde, et just naise keha oli Kiina, Hiinas eh, see, et äh, naiste jalad äh, seoti niimoodi kinni, et nad ei kasvaks äh, ja neid piinati. tuletagem meelde, et naisi on seotud kinni niimoodi, et nad on eluaeg olnud arengupeetusega, mitte kunagi mehed. nüüd aga räägime me seda, et terve elu tekitatakse naistele valu, nende seksualiteet, seksuaalsus, vabandust, Äh, võetakse ära äh, ja naised õmmeldakse kinni, mitte mehed, vaid naised. ometigi on kultuure, kultuure, kus äh, süütu olemine on oluline, see ikka ja jälle tekib ka Euroopas ja me räägime ikkagi ühest, ühest asjast. nimelt mehe kontroll naise keha üle, see räägib keha moonutamisest, piiramisest ning sellest, et naised kannatavad valu suur tänu, järgnevalt Renew fraktsiooni nimel palun kolleeg Tolerit. täna sel päeval viissada tuhat naist Euroopas, kakssada miljonit üle maailma on äh, olnud äh, naiste sugulundide moonutamise ohver, nende elu naisena kannatab selle tagajärjel ja nad on üksi äh, nend-, selles, neis kannatustes. peame selle jõleduse välja juurima ning selleks on vaja kasutusele võtta pragmaatilised meetmed. kõigepealt peame garanteerima eh, andmete ja info jagamist. meil on vaja täpseid ja konkreetseid andmeid, mida, mis oleks võrreldavad, peame vaieldamatud andmed eh, lauale panema, et eh, olukorda täpselt jälgida, muuhulgas ka Euroopas. peame kõik koos tegutsema, ennetusmeetmed kasutusele võtma äh, mis kaasaks kõik, kõik eh, osapooled, ka eh, need kogukonnad, kus seda eh, juhtub, peame garanteerima õigusliku kaitse kõigile inimestele, keda see puudutab. proua volinik, meil on praegu olemas kõik võimalused selleks, et see probleem välja juurida. ma tervitan komisjoni lubadust välja töötada äh, Ehm, strateegia, mis äh, aitaks äh, äh, naiste suguelundite moodustamise vastu võidel. Ehm, Is-, samuti ka lisa, on olemas ka Istanbuli konventsioon, mida ei ole samas seitse liikmesriiki endiselt vastu võtnud. meie peame kaitsma neid naisi, praegusel hetkel on asi nii, et kuuskümmend kaheksa miljonit tüdrukut on äh, ohus, et nende sugulandeid moonutatakse, see ei ole aktsepteeritav, me ei luba seda. Te olete, me töötame, toetame teid täielikult äh, selle strateegia väljatöötamisel. suur tänu, järgnevalt saab sõna proua Herzberger Fofana recouvre l'ensemble des interventions qui consistent à altérer see puudutab naiste genitaalide mõjutamist, see on naiste põhiõiguste rikkumine. see rikub ka nende õigust seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning nende füüsilisele terviklikkusele. see moonutamine on universaalne probleem nii Aafrikas, Lähis-Idas, Iraanis, Tuneesias, Euroopas, igal pool selle esinemissagedus näitab, et viissada tuhat Euroopa naist on kannatanud selle tõttu või on ohus Euroopas ning ähm, suguelundite moonutamine on seotud äh, rändega. Äh, naiste suguelundite moonutamine on seotud teatud ühiskonna tasanditega ja religioossete veendumustega Aafrika mitmetes riikides on see keelustatud, aga väga paljudes riikides endiselt levinud tava teavituskampaaniad võiksid olla heaks viisiks selleks, et lõpetada naiste suguelundite moonutamine, need on iganenud tavad, mis aja jooksul on vääradel põhjustel leidnud õigustust ka islami käigus, kuigi üheski pühakirjas seda tegelikult ära toodud ei ole teavitamise kaudu ning tervishoiutöötajate kaudu, noorte kaudu tulevased printsid võiksid olla need, kes nõuavad nulltolerantsi kaks tuhat kolmkümmend aastaks uuelundite moonutamise osas ennetuse ja teavitustöö kaudu on vaja neid nõudmisi muu äh, muuta ning teha jõupingutuse nendes kogukondades, kus selline tava on levinud, aga ilma neid stigmatiseerimata. Euroopa Liit peab tegelema organisatsioonidega, kes toetavad naiste ja tüdrukute Äh, füüsilist terviklikkust ning äh, naiste suguelu moonutamine tuleb lõpetada, me ei võitle mitte traditsioonide vastu, vaid vägivallaakti suhtes, mis mõjutab naiste ja tüdrukute tervist, aitäh. palun pidage kinni kõneajast, ütleb juhataja. järgnevalt saab sõna kolleeg Anderson ID e fraktsioonist E me räägime sellest, et Euroopa Liidul on vaja strateegiat, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas. kolleeg äh, Fitzgerald ja Herzberger von Fana rääkisid sellest, et nad mõistavad hukka väikeste tüdrukute ebainimliku praktika kasutamist äh, ja naiste suguelundite moonutamist. selline valetamine on tõesti eh, masendav. kolm nädalat tagasi tegid, lükkasite teie tagasi muudatusettepaneku Istanbuli konventsioonile, mille eesmärk oli eh, tõstatada üles see kohutav praktika ja seda hukka mõista. mikspärast? sellepärast, et tüdrukute ja naiste piinlemine on teile ükskõik, teie jaoks oli olulisem lükata tagasi muudatusettepanek, sellepärast et see tuli minult, kes ma olen Äh, persona non grata vales parteis. kolm tuhat kolmsada äh, kolmkümmend üks äh, sõna oli selles resolutsioonis sada seitsekümmend kuus sõna aga oleks olnud minu muudatusettepanekus ja see oleks väga selgelt teinud konkreetse hukkamõistu sellisele praktikale. aga mitte ühtegi kusagil ei üheski kohas kusagil seda äh, ei äh, mainitud ja pandi hoopis joonalusesse märkusesse. kuidas te tahate siis nüüd võidelda selle praktikaga, muideks häbenege ennast ja Palop, McInnes, Pereira, Walsh ja Jones olid need, kes ei olnud selle päevakorrapunktiga täna siin nõus. ka teie lükkasite tagasi minu muudatusettepaneku. kui teie siin Äh, teesklete mingisugust väga tugevat äh, liigutatust. Äh, aga Asita Kranko väljaütlemisi pean ma ka täiesti mitteaustusväärseteks, aitäh. ja nüüd ECR-ist ja proua Kanko, palun. FGM affects every stage of it becomes a part lapsena on, mõjutab äh, sellised äh, praktikad äh, väga oluliselt seda, kuidas te arenete inimeseks, kuidas te armastust tajute, kuidas te rasestute, kuidas te sünnitate, kuidas te suhtlete ja suhtute endasse ja teistesse Äh, naiste suguelundite moonutamine on kõige hullem moonutamine, see rikub teie vaimu, teie mõtted, teie keha ajal, mil te olete kaitsetu laps ja see ei lähe mitte kunagi ära. Äh, te püüate teha endast parima, et ellu jääda ja sellest üle saada, aga te ei tohi mitte kunagi oma väärtust unustada, see on täpselt samasugune nagu ükskõik millise teise inimese öö, äh, oma. see on ka minu igapäevane võitlus ja me räägime siin üleilmselt äh, kahesajast miljonist äh, äh, inimesest, viissada tuhat neist elab Euroopas. see muudatus on olnud liiga väike ja liiga aeglane. meil on vaja ülikiirelt strateegiat ja tegevuskava, mis võimaldaks kauakestvat muutust. mind liigutas ja inspireeris äh, meie Saharovi auhinna saaja, kes oli käesoleval nädalal siin, see meenutas meile, et iga meie valiku taga ja iga meie tegevuse taga on üks tütarlaps, kelle tulevik ja unistused meie tegevusest sõltuvad. me peame kõigepealt neid nägema. me peame neid kuulma. me peame neid kaitsma. ja me peame koos aitama neil nende potentsiaali täita ning tuleviku nimel elada, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja on proua Rodriguez palub äh, kuuest, palun. naiste suguelundite moonutamine nagu muugi ähm, sooline vägivald on kohutav diskrimineerimine, mille eesmärgiks on naisi alla suruda. proua Anderson, probleem on selles, et äh, on neid, kes äh, kes kasutavad seda ära selleks, et et et, äh, et, et levitada rassismi, tihtipeale kasu-, tehakse, viiakse seda läbi ka Euroopas, see on levinud ka Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas, Kagu-Aasias ning seda kasutati äh, äh, ka Euroopas, et välja mõeldud haigusi nii-öelda ravida ning seda kasutavad ka näiteks kopti kristlased ja mõned eh, eh, juudid, kes eh, tõlgendavad piiblit nii, nagu nad ise tahavad, äärmiselt palun rääkige aeglasemalt, sest tõlgid lihtsalt ei ole võimelised nii kiiresti oma suud liigutama äärmus parempoolsed ei absolu-, ei ole korda naiste kannatused, vaid nad tahavad lihtsalt äh, oma versiooni kristlusest teistele kaela äh, suruda, sellepärast nad ka sülitavad Istanbuli konventsioonile, mis on ainuke võimalus seda äh, praktikat hävitada. suur tänu. proua Volš, Rahvaparteist, palun head kolleegid, äh, väga pettumust avaldav on see, et see debatt on äh, päeva lõpuks äh, pandud päevakorda. ei paku see osalemist rohkem nii meestelt kui naistelt ja kahekümne kaheksalt liikmesriigilt. selge on see, et naiste suguelundite moonutamine ei ole olnud hüveks nendele kahesajale miljonile tütarlapsele, keda seda traumat, kes on seda kogenud ja need sada kaheksakümmend tuhat äh, äh, last, kes sellesama asja riskis elavad Euroopas, seda tehakse selleks, et naiste kehasid kontrollida, et kontrollida ja nende elusid ja seda elu, mida nad võiksid elada ja seda tehakse ideoloogia alusel, valeideoloogia alusel, et naiste suguelundite moonutamine on asi, mis on äh, tütarlapsele hüveks. meie ja kollektiivselt ütlen meie, sellised äh, praktikat, äh, neid ei peaks nägema mitte ühekaupa, vaid see peab olema ka kõikide vägivallatüüpide lõpetamise osa ning äh, Euroopa Liidu strateegia naiste suguelundite moodustami-, moonutamise vastu peaks olema äh, meie jaoks tulevik. see peaks puudutama meie kogukondi ja liidreid, naisi ja mehi, kes uue generatsiooni muudatuse toovad kaasa strateegia on väga oluline samm, sellest ei piisa ja jällegi meie kollektiivselt peame täitma oma ülesandeid ja võtma tõelise vastutuse üleilmses kogukonnas ning lõpetama selle praktika. suur tänu teile, proua Ward. ja nüüd kolleeg Ward sotsiaaldemokraatide hulgast Äh, hinnangute järgi on rohkem kui kakssada miljonit äh, naist ja tütarlast äh, täna naiste suguelundite moonutamise läbi teinud nendes riikides, kus see praktika olemas on ja sealhulgas ka liikmesriikides Euroopa Liidus. lisaks on umbes viis miljonit tütarlast, kelle, keda ohustab moonutamine igal aastal. tegemist on naiste ja tütarlaste vastase vägivallaga, see ei ole kultuuripraktika vaid järjekordne patriarhaadi väljendus. me peame selle lõpetama, aga me peame kõikide ühiskonnasektoritega koos töötama, et harima peresid, et jõustada naisi, et nad võtaksid kontrolli omaenda kehade üle ning et mehed räägiksid ka samuti valjul häälel selle brutaalse praktika kohta. täna äh, tutvusin ma inspireerivate tütarlastega Keeniast, kes äh, Saharovi mõttevabaduse auhinnale kandideerisid. ICAT projekt äh, oli äh, nende algatus, äh, mis võimaldab tütarlastel pöörduda kõige lähema ähm, politseijaoskonna või vabakonnaorganisatsiooni puhul juurde, kes aitab neid ja nemad on meile teenäitajaks. nüüd proua Bilbao Barandika, palun. suur aitäh, president volinik naiste suguelundite moonutamine on jõledus, mis on levinud endiselt paljudes Aafrika riikides ja ka Euroopas. see rikub selgelt inimõiguseid, see eh, eh, on rünnak lapsepõlve ja laste vastu seda on võimalik välja ravida haridusega, koostööga ja ennetusega. Euroopa peab suutma ennetavalt selle jõleduse välja juurida. Eh, meie Eh, on abiks eh, eh, need aktivistid, kes kohapeal teevad tööd ja, ja teavitavad vanemaid ja lapsi, kes teevad tööd ka immigrantidega, kes, kelle tütreid võivad, kelle tütred võivad selle protsessi läbi elada siis, kui nad kodumaad külastavad. kuid haridus sotsiaalteenused, õigusteenused peavad koordineeritud koostööd tegema, nagu seda teavad eh, eh, Baskimaal. Eh, har-, tuleb harida lapsi ja täiskasvanuid ning samuti tuleb võidelda ka stigmatiseerimise vastu, samuti tuleb välja töötada koostöömeetodid väljaspool Euroopat ning Euroopa Komisjonis peaks nende inimeste kogemusi samuti ära kasutama. proua Tessuter Rohelistest, palun suur tänu teile, juhataja, volinik, minister. naiste suguelundite moonutamine on kõige ekstreemsem praktika, mida kasutatakse selleks, et naiste ja tütarlaste rolli ühiskonnas ja kehasid kontrollida. olles parlament parlamenta-, äh, parlamendiliige äh, ja olles äh, gümnakoloog, ma mõistan hukka selle mm, praktika. see põhjustab kannatusi, suuri kannatusi naistele ja Äh, tütarlastele. Äh, neli koma viis miljonit äh, tütarlast on praegu selle praktika riskis, viissada tuhat on neid Euroopas ja kakssada miljonit on kogu maailmas, nii et meil on vaja kogu maailma, et seda praktikat lõpetada mm, meil on vaja nii naisi kui mehi, kes paneksid kanna maha, mõistaksid seda hukka. kõik parteid ja poliitikud peavad selle hukka mõistma, ilma et langeda vihakõnesse või väärarusaamu levitada. Euroopa peab võtma liidrirolli ja lõpetama selle äh, praktika igal pool kogu maailma ja kindlasti on vaja Euroopa Liidu strateegiat, et seda maailmas lõpetada. suur tänu ja järgmisena proua Joron. head kolleegid olles parlamendi delegatsioonis Nairobis, äh, šokeerisid mind naiste lood, kes rääkisid äh, naiste sugulõndade moonutamisest ja sundabieludest. tegemist on ekstreemse vägivallaga naiste suhtes, kus noorte tüdrukute teha, tekitakse tõsiseid vigastusi, tegemist on naise väärikuse kaotamisega. Öeldakse, et on vaja seista selliste mm, tavade eest, kuna need on seotud eh, teatud eh, religioossete tavadega, aga samas ei saa me seda niiviisi kannata ja eh, välja kannatada ja see väga, puudutab väga su suurt arvu naisi ka Euroopas ja komisjonil on selle kohta vastavad arvestused. mida me teeme Äh, naised ja tüdrukud peavad elama endiselt selles hirmus. eelmisel Strasbourgi ähm, sessioonil tegime me muudatusettepaneku oma fraktsiooni poolt, me mõistsime selle koletu teo hukka, aga kahjuks lükati poliitilisel põhjustel see tagasi. nelisada viiskümmend parlamendisaadikut hääldasid selle muudatusettepaneku vastu Äh, naiste suguelundite moonutamine võib lähtuda traditsioonist, aga see ei ole meie traditsioon. Prantsusmaal on äh, noored tüdrukud ohvrid selle tõttu, et meie seadusandlus ei ole piisavalt jõuline ja tänu sotsiaalsele survele on viimane aeg äh, lõpetada naiste suguelundite moonutamine, mis puudutab paljusid. liikmesriigid peavad Äh, tea-, peavad kasutama tervishoiutöötajate poolset teavitust selliste tavade kohta ning see barbaarsus peab lõppema. tuletaksin meelde, et Euroopas on meil väga palju suuri naisi, Jeanne d'Arc ja Marie Curie, meie kohustus on kaitsta Euroopat, kaitsta naiste õigusi ning nende vabadust ja teha seda kõigi puhul, aitäh! suur tänu ja järgmisena ECR-i äh, nimel äh, kolleeg Steelgood. suur tänu. võiks arvata, et see toimub ainult kusagil mujal, aga see leiab aset ka äh, Euroopas, väidetavalt, väidetavalt kakskümmend tuhat Saksamaal, kuuskümmend tuhat Prantsusmaal, ka Rootsis äh, Äh, circa, puudutab see circa neljakümmet tuhandet naist, see on väga tundlik teema äh, ja see on täiesti kummastav, et Rootsi on nii kõrgel kohal sellises äh, nimekirjas. sellel taval on ähm, eluaegsed tagajärjed. ning äh, me oleme vapustatud äh, sellest olukorrast, äh, kuidas äh, tütarlapsed peavad kannatama. me ei saa seda tava igalt poolt maailmast välja juurida, aga Euroopas on meil rohkem võimalusi paika panna rangemad karistused ja parem teavitus selle kohta, aga selleks on vaja poliitilist tahet see ei ole aktsepteeritav mitte kusagil, aga see on häbiväärne, et see toimub meil siin suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Pereira, palun kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, naiste suguelundite moonutamine on koletu vägivald naiste suhtes ning seda kasutatakse lapseeas sellel on tohutu mõju nii vaimsele kui ka eh, füüsilisele naiste tervisele. eriti puudutab see kõige haavatavamaid ühiskonnagrupi äh, lapsi äh, vanuses kaks kuni viisteist, seda tüüpi vägivalla vastu saab võidelda teadlikustamise tõttu nendes kogukondades, kus see aset leiab. meil on vaja uusi viisi seista naiste õiguste eest, meil on vaja lõpp teha naiste suguelundite moonutamisele see on midagi, mis on osa naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste eest seismisest. seksuaalharidus on samuti oluline osa äh, sellest võitlusest, samuti tuleb naistele ja tüdrukutele õpetada äh, teadmisi tervise kohta. naiste suguelundite moonutamise vastu võideldes on tegemist äh, suurele saavutusega ka laiemalt suur tänu ja Rahvapartei nimel äh, härra Salselos. suur aitäh, äh, arvud on hirmuäratavad ja ilmselt äh, nad siiski ei suuda meile täielikku tõde näidata kui räägime reaalsusest, siis peale, peale eh, eh, suguelundite moonutamise eh, muudab naised ja tüdrukud teistel viisidel ohvriteks, näiteks polügaamia, sundabielud, selektiivsed abordid ning erinevate kehaosade Ehm, moonutamine, spordi tegemiskeeld või äärmuslike eh, riietusnõuete rakendamine. see kõik näitab, et eh, multikulturaalsus eh, on üles ehitatud naiste ja tüdrukute õiguste põlastamise peale, peame ennetama äh, ja äh, kontrollima ning see puudutab eelkõige koole, äh, tervishoiuteenuseid ja sotsiaalteenuseid. meil on kohustus äh, teha kõik selleks, et need selliste tegude läbiviijad ei jääks karistamata ning kõik liikmesriigid peaks selle kuriteo uurimise viima ka väljaspoole oma riiki ning äh, kui äh, äh, need tüdrukud, kelles on tabanud, elavad meie riikides, siis tuleb neid aidata ja neid toetada võitluses naistevastase vägivalla vastu. kui me räägime sellest, et ei austata teisi kultuure, siis ei anda lihtsalt seaduse kaitset, ei lubata võrdsust ja ei Eh, peeta lugu naistest. järgmisena kolleeg Jones sotsiaaldemokraatidest. suur aitäh. lugupeetud volinik, president, me teame, et tegemist on globaalse probleemiga, teame, et see toimub kõikjal maailmas äh, teame ka, et tüdrukud, kes elavad Euroopa Liidus, näiteks Walesis, on seda pannud kahte tuhandet tüdrukut ja see on väga väike eh, koht. ning eh, süüdimõistvaid otsuseid on väga vähe. Eh, kõigepealt esimene otsus tehti Walesis selle kohta möödunud aasta kolmkümmend aastat tagasi, pärast seda, kui see kuriteoks kuulutati. see näitab, kui üksi on jäetud tüdrukud, keda see on tabanud esimest korda Ähm, avati äh, Walesis ka kliinik, mis äh, on välja, mis on mõeldud tüdrukutele, keda need, äh, keda see jõledus on tabanud. Euroopa instit-, Euroopa toetus pealegi Suurbritanniale selle osas kaob ju ära, Istanbuli konventsioon äh, Ehm, ja nais-, eh, laste õiguste konventsioon eh, on kaks vägevat võimalust naiste ja tüdrukute õiguste kaitsmiseks, kuid nende rakendamisest teieni ei ole jõutud eh, Suurbritannias. peame tegutsema holistiliselt, ma mainiksin siin noorsoo kaasamine, kogukondadega töötamine ning haridusse investeerimine teeme nii, et järgmised tüdrukud, põlvkonnad ei peavad seda julmust ja õudust üle elama. suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Rafaela Renew nimel. ma jätkan nüüd hollandi keeles. kakssada miljonit naist äh, elavad äh, genitaalse äh, Eh, genitaalide moonutamise tagajärgedega, see on kohutav, me ei saa seda lubada. Euroopas eh, kakssada tuhat inimest on eh, ablatsiooni võimalikud ohvrid sellest vaikitakse ning selle valuga peab vaikides edasi elama. loomulikult on vaja teavitada, on vaja seda probleemi nähtavaks muuta, kuid sellest ei piisa. Euroopa Äh, peame kasutama oma äh, vahendeid selleks, et see probleem lahendada, et kaitsta tüdrukuid ja naisi äh, naiste vastase vägivalla eest. on väga hea, et te soovite välja töötada oma strateegia, kuid meil on vaja strateegiat, mis ka tegelikult toimib, mis toob kaasa tagajärgi, et sellist äh, et sellistest äh, vägivalla eest mõistetakse äh, süüdi kurjategijad äh, ning kui, kui abi finantseerimine on problemaatiline, siis selleks ongi Euroopa Liit olemas, et aidata. Euroopa Komisjon peab aitama ohvreid, see strateegia peab olema tõhus, see peab olema oma nime väärt. suur aitäh järgmisena saab Roheliste nimel sõna härra Kunke. EU slår oss ofta för bröstet som hela världens försvarare av mänskliga rättigheter tihtipeale oleme väga uhked selle üle, et me kaitseme kõikjal üle maailmas äh, äh, inimõigusi, aga see tundub olevat äh, nali, kui mõtleme, kui palju naisi ja tüdrukuid langeb sugulandude moonutamise ohvriks äh, Neid on aastas mitmeid tuhandeid, enamus neist tüdrukutest ei ole blondid eh, ja nad sarnanevad pigem minule ning eh, seega see on ka see põhjus, miks me e-, e-, ebaadekvaatselt hindame seda ohtu, kui me soovime tõepoolest äh, tüdrukute ja naiste vastase vägivalla vastu võidelda, peame võitlema rassismi vastu, peame patriarhaalsete struktuuride vastu võitlema, tulgu need kust iganes. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Vilde. suur aitäh üks esimesi ÜRO resolutsioone Ehm, suguelundite moonutamise kohta on pärit aastast viiskümmend kaks, on eh, ikkagi kakssada miljonit naist selle ohvriks langenud ning kolm miljonit aastas võib ohvriks langeda. see näitab, et rahvusvaheline tegevus on täiesti eh, tagajärgedeta, kes, kuigi peaks ometi naisi kaitsma. ning eh, kui räägime Eh, murega Sahara aluste eh, riikide naiste olukorrast, näiteks kas või Etioopias kus, kus kuuskümmend viis protsenti naistest selle ohvriks langeb. me ei räägi samast kui sellest, et eh, sada kakskümmend viis tuhat naist Prantsusmaal on selle ohvrid. immigratsiooni on selles süüdi ning samuti ka eh, fanatism teatud eh, islamikogukondades üle maailma. Eh, USAID uuring tunnistab seda ja tegeleme tõeliste põhjuste ja tõeliste süüdlastega, see aitab astuda esimesi samme võitluses, mis toimub Euroopa südames ja ma ei soovi, et proua sada kakskümmend kolm peaks meile moraali lugema. Äh, aitäh. nüüd äh, palun, kolleeg Carvalho, palun. juhataja, igal aastal äh, on tuhanded naised ja tütarlapsed naiste suguelundite moodutamise ohvrid kogu maailmas. see praktika on tegelikult piinamine ning on, mõjutab terve elu jooksul naiste elusid me ei saa enam olla päri sellega, et tegemist on ähm, mingisuguse religioosse praktika või tava või traditsiooniga. et äh, see, me peaksime sellise giidi all tolereerima sellist käitumist. rahvusvaheline kogukond peab null äh, tolerantsi näitama üles äh, selliste praktikate vastu Euroopa Liidust väljaspool tegemist on inimõiguste, eh, põhiõiguste eh, sügav rikkumine, eh, soolise võrdõiguslikkuse rikkumine, kõik need asjad on Euroopa Liidu projekti põhialused ja loomulikult on see ka igas liikmesriigis kurja, kuriteoks. aga mingisuguseid õiguslikke järelmeid sellele ei järgne. Need naised ja tütarlapsed, kes on ohustatud, neid tuleb kaitsta. Need, kes selliseid kuritegusid äh, Euroopa Liidu sees või sellest väljaspool ellu viivad, need tuleb vastutusele võtta. Need kogukonnad, keda mõjutab see küsimus, nende teadlikkust on vaja tõsta, sest ainult nii on võimalik ÜRO eesmärgid täita ja lõpetada see praktika aastaks kaks tuhat kolmkümmend loodetavasti on see uue komisjoni prioriteediks. ja et meie oleme selle võitluse eesrindel mm suur tänu, järgnevalt äh, kolleeg Leita Markes äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu teile, proua juhataja, proua volinik, äh, austatud minister Euroopa Liidu strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas, on ülioluline. sotsiaalsed konventsioonid, religioossed tavad, äh, konventsioonid, äh, mis on seotud naiste seksuaalsusega, neid ei saa kasutada enam selleks, et äh, parandamatut kahju põhjustada naistele ja tütarlastele ja nende kehadele. paraku, aga ei ole väga palju äh, usaldusväärset äh, statistilisi andmeid äh, selle praktika kohta, sellist praktikat ei tohiks meie sajandil enam kasutada, me teame, et umbes kakssada miljonit ohvrit on maailmas, viissada tuhat elavad nendest Euroopa Liidus, me arvame, et mitmed asjad on tähtsad, esiteks, liikmesriigid peavad koguma rohkem äh, naiste suguelundite moonutamise kohta andmeid oma riikides niimoodi, et me saame selle äh, praktikaga paremini võidelda. teiseks, me peame innovatsioonilisi meetmeid toetama, tehnoloogiapõhuseid meetmeid, näiteks äh, IKT äh, äh, rakendus, mida Keenia tüdrukud kokku panid, nad olid ka Saharovi auhinna kandidaadiks, käisid meie ees ning loodetavasti on võimalik neid siia uuesti tuua, et nad ka selle auhinna saaksid. me peaksime ka Eh, toetama Istanbuli konventsiooniga edasist eh, eh, ratifitseerimist, ratifitseerima peavad kõik need, kes seda veel teinud ei ole. me ei lõpeta enne, kui see praktika lõpeb. aitäh! järgnevalt saab sõna kolleeg Androe ID fraktsioonist, palun. viissada tuhat naist Euroopa Liidus on kannatanud selle praktika tõttu ja iga aasta sada nelikümmend tuhat on selles ohus selle äh, teabe võtsin ma Euroopa Parlamendi kodulehelt. Äh, suguelundite moonutamine on endiselt paljudes Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida riikides levinud. tegemist on kohutu praktikaga, mis ei kuulu Euroopasse, samas aga esineb seda meie mandril me peame tegema kohaliku, äh, kõigepealt töö ära oma kodus, enne kui hakkame teisi, teistele näpuga näitama me oleme aktsepteerinud anarhilist äh, rännet, mis toob endaga kaasa ka selliseid äh, praktikaid ning äh, meil on äh, sada kakskümmend tuhat sellist naist selle aastakümne lõpuks, kes on kannatanud seetõttu Prantsusmaal. me peame silmad avama, me ei saa ennast nimetada feministideks ja aplodeerida eh, tuhandetele sisserändajatele, kes tulevad Euroopasse, eh, kes kannatavad selliste praktikate tõttu eh, Euroopas ei tohi välja kannatada sellist käitumist me ei tohi aktsepteerida äh, seda, me peame võitlema selle vastu naiste õiguste eest, äh, võideldes peame me olema julged. aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Pospišil, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. suure huviga kuulasime teie kõnet selle algatuse kohta millele kindlasti saate ka Euroopa Parlamendi toe. mul on väga hea meel, et enamus sõnavõtjaid võtavad seda ohtu naiste suhtes väga tõsiselt. sellel teemal on kaks külge, kõigepealt vägivald, mis leiab aset siin Euroopas ja teiseks vägivald, mis leiab aset teistes maailma paikades meil on vaja lahendusi mõlemale, aga need peavad olema erinevad, meil on vaja komisjoni programme, mis keskenduvad sellele vägivallale Euroopas, sest see on häbiväärne, et meil on kümneid või sadu tuhandeid eh, selliseid juhtumeid Euroopas, eriti sisserändajate kogukondades, me peame neile selgelt ütlema, et te tulete Euroopasse, elate siin, te peate austama Euroopa väärtusi ja üks nendest puudub inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust ja meil on siin vaja veel palju ära teha, et järele jõuda. õiguskaitseasutused peavad tõhusamat koostööd tegema, kui keegi sooritab kuriteo, siis on vaja nad vastutusele võtta. koostöö liikmesriikide vahel ei ole senini olnud piisav, me teame, et neid juhtumeid on kümneid tuhandeid, aga kui paljud on vastutusele võetud nende tegude eest, kui paljud on saanud äh, ka mingi karistuse, selles osas saame me midagi ära teha, aga samas peame me eh, pingutama, jah, see võtab aega, aga põhimõtteliselt peaksime me Euroopas tegutsema ja me oleme selle võlgu nendele, kes siia tulevad. me peame tagama inimõigused kõigile. ja järgmine kolleeg Taks sotsiaaldemokraatidest. suur tänu,